ja ma tervitan Euroopa Komisjoni presidenti Joseph Maro-, Manuel Barrosot. aga enne, kui hakkab äh, küsimuste rubriik, ma teatan teile, et eilse kohtumise protokoll on juba olemas. kas kellelgi on vastuväiteid protokollile või mingeid märkusi? näib, et ei ole, seega on protokoll kinnitatud ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. infotund komisjoni presidendiga. ma tervitan veel kord härra Barrosot siia Euroopa Parlamenti ja alustame infotunni esimese osaga. küsimused esitavad fraktsioonide esimehed ja teised määratud isikud fraktsioonide nimel nii et küsimus üks minut, üks minut ka vastuseks ja siis võib olla veel kolmekümne sekundiline täiendav küsimus ja ka vastuseks on siis aega kolmkümmend sekundit. me alustame Rahvapartei fraktsioonist. proua Corin Wortmann, palun. De verwachtingen voor Europa 2020 zijn hoog gespannen. Eh, need ootused, mis on seotud Euroopa kakskümmend kahekümnega, on väga suured eh, ka kodanike endi hulgas, nad ootavad progressi, töökohti, innovatiivset sotsiaalmajandust ja sellepärast on vaja konkreetseid ettepanekuid